Ähm, eh, Jüri ähm, komisjon on äh, üle kontrollinud härra Ivari Padari, härra Jüri Meteni, härra Lukas Mandli ja härra Michel Teitseni ähm, äh, mandaadid ning äh, teeb ettepaneku kuuendast novembrist, kaheksandast novembrist, kolmekümnest novembrist kaks tuhat seitseteist ja esimesest jaanuarist kaks tuhat kaheksateist valideerida nende mandaadid. kas teil on